edasi. jõuame kodukorra artiklini sada kolmkümmend kaheksa, meil on neli raportit. kõigepealt härra Nikolescu nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? sellisel juhul on hääletamine lõppenud. tuli ta vahele? jah Ist... see on vastu võetud. edasi jõuame proua Taini raporti juurde. registreeritud kooselust tulenevad varajased, varalised äh, tagajärjed. ja nimeline hääletus ning hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ning see raport on vastu võetud. edasi jällegi proua Taini raport abieluvara režiimid. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see raport on vastu võetud ning lõppeks härra Kraamer Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase jätkusuutliku liikuvuse huvides. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? härra Liise, kas olete ka lõ hääletamisega lõpuni jõudnud? hääletus on lõppenud. ning see raport on vastu võetud. suur tänu! edasi jõuame proua Antonescu raporti juurde. Äh, raportöör on ka tulnud kohale, tere tulemast! härra Kramer, teie raport võeti vastu <laughs> ma kujutan ette, et jäite lifti kinni, eks ole? jah nii, jõuame nüüd edasi proua Antonescu raporti juurde, mis on õigus kaitsele kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on vastu võetud. edasi muudetud kujul tekst, hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. edasi nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. tunnustused proua Antoneskule. edasi jõuame härra Sanchez Presedo raporti juurde elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud. esimene plokk, muudatusettepanek sada seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. ja see on vastu võetud. edasi on plokk äh, kaks langeb ära ja muudetud kujul tekst hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. härra Sanchez Presedo, õigusalane ettepanek tuleb hääletusele, aga enne palusite sõna, teil on sõna. ainukene äh, õhku jäänud küsimus oli veel tehniline, mis oli vaja siin paika panda Eh, nimelt eh, selle ettepaneku rakendamine. parlamendi eh, positsioon on väga selgelt välja öeldud erinevate raportööridega nõupidamistel ning ka võttes arves komisjonide koordinaatoreid ja esimehi, tahaksime me rakendada siin reeglit viiskümmend seitse ning lükata lõpphääletus resolutsiooni teksti üle edasi, selleks et lõplikud osa, otsad veel kinni sõlmida. selge artikkel viiskümmend seitse punkt kaks kodukorrast on teie palves andma aru. olge head, andke märku, kes on temaga päri, kes vastu, kes erapooletud. sellisel juhul lükkame me lõpliku hääletuse edasi. edasi jõuame Arlene McCarthy raportini Siseringi tehingud ja turuga manipuleerimine, turu kuritarvitamine. muudatusettepanek kaks läheb hääletusele ja kahes osas kes on esimese osa poolt, olge head, andke märku. kes vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja plokk kaks langeb ära nii et nüüd hääletame muudetud kujul kogu ettepanekut, kes poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. kogu õigusloomeline ettepanek hääletame palun nimeliselt, hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. tunnustused proua McCartile edasi jõuame kolleeg Krobatšiku äh, raportini, mis on nõukogu määruse kaks üks kaheksa seitse kaks tuhat viis äh, muutmine, mis puudutab äh, kalavarusid Läänemere, Suur- ja Väike-Petli ning Sundi piirkonnas. muudatusettepanek üks kuni kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. nimeline hääletus, palun lõpliku teksti üle, hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? tundub nii, siis on hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud. tunnustused härra Krubatšikule. edasi jõuame endise parlamendi presidendi Puuseki juurde. tema raport Toimiv energiaturg läheb hääletamisena ja edasi äh, hääletame paragrahv kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. teeme elektroonilise kontrolli. lõige kolm, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi lõige neliteist. kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud. see on vastu võetud. edasi teine osa ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi lõige nelikümmend, originaaltekst, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lõige nelikümmend neli, originaaltekst, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, üheksa, viiskümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud. selge siin, aga kontrollime veel elektrooniliselt. teine osa viiekümne üheksast, palun. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud edasi lõige kuuskümmend viis, esimene osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kuuskümmend kaheksa. kes poolt? kes vastu? erapooletud? ja vastu võetud. lõige seitsekümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? erapooletud ja vastu võetud kogu resolutsiooni tekst, kes on poolt? vastu? erapooletu? ja vastu võetud tunnustused härra Puusekile. edasi jõuame proua Kleva Keegushi raporti juurde energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames. lõige üheksa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolme osa poolt, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud lõige üksteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. lõige üheksateist, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. lõige viiskümmend viis. ei, selgelt oli eelmine vastu võetud, edasi viiskümmend viis, kes on esimese osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja kogu resolutsiooni tekst, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on sellisel juhul lõppenud. ja see on vastu võetud. tunnustused proua Kleva Keikušile. edasi jõuame äh, proua Milana äh, raporti juurde ja tema on ka sõna soovinud. kus te olete? Teil on sõna. Solo per una correzione tecnica, Presidente. Il rapporto Äh, tehniline märkus siin minu poolt. see raport äh, pandi kokku enne esimest juulit käesoleval aastal ning Horvaatia äh, liitus Euroopa Liiduga ning seda teksti on vaja nüüd muuta, sellepärast et tegemist on nüüd Euroopa Liidu täisliikmega. Vajalikud teenistused seisavad selle eest, ütleb härra president, et me seda teksti ka muudame pärast seda, kui hääletus on tehtud. aga jõuame Äh, lõike neli juurde, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kontrollime, hästi, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. napilt aga vastu võetud lõige kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja see on vastu võetud. edasi. kogu resolutsiooni tekst, kes on poolt? vastu? erapooletud? ja vastu võetud. edasi kolleeg De Lange raport Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis meil on alternatiivne ettepanek. proovin uuesti. meil on alternatiivne ettepanek tehtud sotsialistide demokraatide fraktsiooni poolt ja teeme nimelise hääletuse. hääletamine on lõppe-, alanud. <laughs> hääletamine on lõppenud. ja tuleb välja, et see on vastu võetud, see ettepanek. nii et äh, esimene tekst langeb ära, sotsialistide ettepanek on vastu võetud ja see läks läbi. alati nii ei ole. nii, daamid ja härrad, jõuame tänase päeva kõige kaunima raportini. härra kolleeg Fox on äh, pannud kokku raporti interneti hasartmängud siseturul. mulle öeldi, et äh, tuleb välja, et juba on äh, kihlveod sõlmitud, kuidas täpselt selle raporti hääletamine kulgeb. aga me läheme praegu originaalteksti lõike kaks juurde kaks osa, nimeline hääletus ja esimese osa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. jõuame algteksti lõike viis juurde esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud. lõige üheksateist. kuulge, inimesed, see oli väga selgelt vastu võetud, ütleb president. aga ei, otsustasite, et on vastu võetud, selge edasi lõige üheksateist, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt? teist osa tahate kontrollida? hästi, kontrollime siis teist osa. elektrooniline kontroll. ja see kontroll on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? mulle tundub, et see peaks olema sama enamusega vastu võetud või mis, kontrollime. kolmas osa, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud edasi lõige kakskümmend kaheksa. ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on ka vastu võetud edasi lõige kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud tundub, et vasaktiib on siin natukene väsinud, kätt ei jaksa enam tõsta. ei, see ei ole nii nagu tavaliselt, lihtsalt täna tundub nii olevat. teine osa viiekümne kolmest, kes on poolt? vastu? erapooletud? see on vastu võetud. viiskümmend kuus, algne tekst, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? ja vastu võetud. lõige kuuskümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nüüd jõuame siis kogu teksti hääletuse juurde, nimeline hääletus ja see on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ning see raport on vastu võetud. õnnitleme härra Foxi. nii, daamid ja härrad, meil on siin vaja võtta vastu personalialane otsus. tegemist on härra Luigi Berlingeri nimetamisel vastavalt artiklile kakssada viiskümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust loodud komitee liikmeks. nüüd läheb äh, sinine lamp põlema, te saate otsustada jaa, ei või erapooletu, aga kuskilt ei jää jälge, kuidas te olete hääletanud, nii et salajale hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletamine on lõppenud. härra Luigi Berlinguer on valitud komitee liikmeks. õnnesoovid. nüüd jõuame hääletuste selgituste juurde ning võtab üle juhtimise president Vlasak.